So good afternoon, colleagues. Uh, I hope you had a refreshing. tere päevast, kallid kolleegid, loodan, et te kõik nautisite lõunapausi, olete nüüd puhanud ja värsked ning äh, täna pärastlõunal keskendume sisemisele, välimisele sidususele, konkreetselt just vabaduse, julgeoleku ja õiguse alal tuletan meile kõigile meelde, et täna hommikul paljud teist äh, viitasid äh, oma näidetes äh, konkreetsetele inimõigusprobleemidele, pagulastaatus, sisserändajad, on kõik need valusad probleemid, millega ka meie siin Euroopa Parlamendis oma siseasjade komisjonis tegeleme. ja kui me unustame ära, et poliitika peab olema sidus ja kui me unustame ära need väljakutsed, mis meil endal siin Euroopa Liidu sees on, siis me läheme mitmepoolsetele kohtumistele, kokkusaamistele kolleegidega väljaspool, väljapool Euroopa Liitu, siis meie usaldusväärsus kannatab selle all. seega on väga oluline arutada teiega kes te olete tulnud liikmesriikide tasandilt, küsimust, kuidas olla oma lähenemises ja tegutsemises sidusam. enne kui ma annan libekomisjoni esimehele sõna, eh, kutsun üles teid, kes te saate täna kauemaks siia jääda, osaleda täna kuulamisel, kus me arutame Euroopa Liidu äh, tagasivõtupoliitikat ja, ja selle mõju inimõiguste aspektist vaadatuna. see kuulamine toimub siinsamas saalis pärast meie tänast koosolekut. aga nüüd mul on hea meel tutvustada libekomisjoni esimeest Juan Fernando Lopez Aguilari, kes istub siin minu kõrval, kes me kahekesi praktiliselt tahame näidata seda, et inimõigused on seotud nii sise- kui välisasjadega enne kui ma annan äh, kolleegile sõna, lubage mul tutvustada ka meie külalisi. meie seas on härra Morten Sharum, kes on Euroopa Liidu põhiõiguste ameti direktor. tere tulemast! Äh, olete tulnud siia Viinist ja meil on ka siin proua Vigante Milashiute, kes on äh, põhiõiguste, kodanikuõiguste ja isikute vaba liikumise nõukogu töörühma juhataja aga nüüd saab sõna kolleeg härra Aguilar. palju tänu, palju tänu, proua koosoleku juhataja, proua Barbara Lohpiller. ka minul on väga hea meel täna siin olla ning kogeda seda koostööd meie komisjonide vahel. Mm, eriti just äh, koostööd äh, välisasjade inimõiguste allkomisjoniga ja siis meie komisjoni vahel, libekomisjoni vahel, kus äh, me oleme samuti arutanud äh, äh, inimõiguste ja põhiõiguste strateegiat, tegevuskava. selleks me oleme täna siia tulnud, selleks, et analüüsida Euroopa Liidu poliitikate sidusust, seda Euroopa Liidu tasandil ning Euroopa Parlament on tõesti teinud ära väga suure töö selleks, et Euroopa Liit saaks nii sisemiselt kui laiemas maailmas edendada meile südamelähedasi väärtusi, neid väärtusi, mille alusel on loodud Euroopa Liit, inimõigused, demokraatia, õigusriigi põhimõtted, põhivabadused, isikute põhivabadused isikuvabadused ja seetõttu tuleb väga tõsiselt hea seista selle eest, et Euroopa Liit jääks väärtuste sümboliks, just nimelt väärtuste sümboliks. seetõttu me ka lõime Euroopa tõime Euroopa põhiõiguste harta Lissaboni lepingu nurgakiviks ja sellest on meil ka siin kuulamine ja, ja arutame, milline on hetkeseis Euroopas nende väärtuste ja õiguste kaitsega ja põhjuseks on ka see, et Euroopa Parlamendis on koostunud väga kriitilisi hääli selle kohta, et Euroopa Liit ei ole väga äh, Äh, hästi suutnud alati tagada neid põhiõigusi, inimõigusi, mitte ainult suhetes kolmandate riikidega, vaid vaadates ka sissepoole, kuidas me ise käitume, kuidas me ise tuleme toime nende väärtuste tagamisega, mille me sõnaselgelt oleme välja öelnud, mis on kirja pandud mitte ainult põhiõiguste hartas, vaid ka Lissaboni lepingus artiklis kaks. oleme äh, korduvalt äh, sisuliselt arutanud äh, inimõiguste küsimust äh, ka meie komisjonis, libekomisjonis. ja meil on toimunud väga tuliseid debatte. kus me oleme arutanud just õiguste küsimust, põhiseadusest tulenevaid väljakutseid, muresid, mis on esile kerkinud nendega seoses. ning selleks, et anda teile nii-öelda üldpilt, võin teile rääkida sellest, et, et Euroopa Parlamendi kolm ko komisjoni libe, AFCO ja väliskomisjon on tegelenud Stockholmi programmi vahe läbivaatamisega, võttes aluseks meie kodukorra artikli viiskümmend üks. ja me peame nüüd konkreetsed järeldused välja tooma selles osas, et kuidas on siis täidetud neid eesmärke, mille me oleme endale võtnud vabaduse, julgeoleku ja õiguse ala väljatöötamisel, kuidas me oleme saavutanud ehm, tasakaalu, millised on veel lahtised küsimused kus on meil võimalik oma tegevust parandada, midagi paremini teha selleks, et saavutada see tasakaal vabaduse ja turvalisuse, julgeoleku vahel ja mis on veelgi olulisem, kuidas jõuda oma kodanikeni, kuidas tagada vajalikud põhiõigused kodanikele. Äh, hiljuti on ähm, kõlanud äh, nende murettekitavaid äh, signaale just ähm, Euroopa kodanike mm, privaatsuse küsimuses, jälgimise küsimuses. Ähm, meil tuleb Euroopa kodanikele selgitada. eriti arvestades seda, et meil seisavad ees Euroopa Parlamendi ähm, valimised äh, järgmise aasta maikuus, kus Euroopa kodanikud saavad oma äh, arvamust avaldada, andes oma hääle ja valimiskampaanias aruteludes tuleb meil oma seisukohad selgelt välja öelda, öelda, et me ei ole tegelenud mitte ainult äh, finantskriisiga, Euroopa majandusega, vaid äh, me tegeleme ka Euroopa kodanike õiguste küsimustega, inimõiguste küsimusega ning on sõlmitud lepingud Euroopa Liidu nimel ja kui need lepingud on sõlmitud, siis nendest lepingutest peetakse ka kinni, tagades ähm, äh, kokkulepitud standardid kõikidel tasanditel. me oleme seadnud endale kõrged eesmärgid ja me peame antud lubadustest kinni ehk äh, tegemist on äh, tõsise tööga, tõsise survega ja sellega tegelevad nii väliskomisjon, selle ala, komisjoni, inimõiguste alakomisjon kui ka meie komisjon. ja, ja sellega annangi kõigepealt sõna nüüd äh, härra Morten Sharamile. palun. Thank you very much, madam chairperson and uh, one for now. suur tänu Äh, proua esimees ja suur tänu selle küllakutse eest äh, tulla täna siia ja jätkata seda arutelu, mis käivitati juba eelmise aasta novembris äh, siin kojas selleks, et räägida meie poliitikate sise- ja välismõõtme ühtekuuluvusest ja mul on väga hea meel, et siin on kohal täna ka äh, rahvusparlamentide esindajad, et me saaksime rääkida natukene laiemast perspektiivist äh, sellest, kuidas me läheneme asjadele liikmesriigi äh, vaatevinklist ja siis laiemalt Euroopa Liidu vaatevinklist. ma tahaksin rõhutada seda, mida ütles Fernando mm, Lopez Aguilar, selleks, et äh, meid usaldataks äh, väljaspool, tuleb asjad kõigepealt siin kodus korda saada, tuleb vaadata seda, kuidas põhiõigustega käiakse ümber siin. aga põhiõigused ja nende sidusus ei ole mitte ainult meie moraalne kohustus, vaid on ka Äh, hartast tulenev kohustus, nii nagu paljud ütlesid. see, need peaksid läbima, see valdkond siis Euroopa Liidu kõiki tegevusvaldkondi, olgu tegemist liidu siseste või välispoliitikaalaste äh, tegevustega. minu mandaadi ähm, kohaselt äh, ei peaks ma rändama ringi mööda maailma, aga Viini tuleb üsna tihti väga palju äh, väliskülalisi ja mul on jäänud mulje, et me oleme jätkuvalt inspiratsiooniallikaks ülejäänud maailmale, me oleme motiveerivaks jõuks kolleegidele ja valitsustele mujal maailmas oma äh, hartaga. samas aga äh, loomulikult näitavad tõendid, mille on kogunud inimõiguste agentuurid, et meil on tõsiseid probleeme äh, tõsiseid vajakajäämisi ka Euroopas väga mitmes valdkonnas, aga selle juurde ma tulen tagasi hiljem. aga praegu kohe ma tahaksin öelda, et äh, oluline ei ole mitte ainult keskenduda sellele, milline on äh, põhiõiguste olukord praegu siin selles ajahetkes, see loomulikult on ka oluline, aga huvitavam on võib-olla see, et kas need teemad, millele me oleme viidanud või välja toonud problemaatsete, probleemsetena, need, nende osas ka midagi tehakse, et kas meie institutsioonid või teised ametid üritavad elu parandada nende jaoks, keda see eh, konkreetne probleem eh, puudutab ja kelle põhiõigused on ohus ja vot see on see, millega meie ka tegeleme. küsimus nimelt, kas inimõigustega tegeletakse ka tegelikkuses ja teine küsimus on see, et kas meil on piisav häiresüsteem paigas äh, juhtudeks, kui asjad ei ole mitte ainult toppama jäänud, vaid äh, ka nende olukordade jaoks, kus asjad on halvenemas ja vot see on tõesti problemaatiline koht, kus äh, vaja on institutsionaalset ülesehitust selleks, et häirekella keegi annaks. enne kui me läheme nüüd äh, konkreetsete uuringutulemuste juurde põhiõiguste osas, äh, mis on olulised tänase seminari kontekstis, tahaksin välja tuua mõned elemendid, kus mulle tundub, et Euroopa Liit on jätkuvalt positsioonidel, mis on äh, eeskujuks paljudele teistele maailma piirkondadele ja kus väga paljud leiavad inspiratsiooni Euroopa Liidust. kõigepealt ma arvan, et mitte kusagil maailmas ei ole ilmselt teist sarnast regiooni, kus on nii läbipaistvalt äh, selge see, millised on meie probleemid. meie institutsioonid on need probleemid välja toonud, meie meedia on need probleemid jätkuvalt välja toonud. ja samas on meil suhteliselt äh, kaugele arenenud äh, seadusandlik raamistik, meie põhiõiguste harta, tegemist on siduva õiguste koguga ja on kindlasti majakaks teistele. aga ma tahaksin siinkohal rääkida ka meie liitumist ähm, ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonile ja loodame, et me liitume üsna pea ka Euroopa Inimõiguste konventsiooniga. tegemist on äärmiselt tugeva äh, õigusliku raamistikuga. lisaks sellele on meil terve rida institutsioone meil on ka väga kaugele arenenud institutsionaalne maastik nii siseriiklikul tasandil läbi kohtute süsteemi, meil on ka siseriiklikud inimõiguste äh, ametid, äh, elujõuline kodanikuühiskond, mis selle teema hoiavad pidevalt päevakorras. Euroopa tasandil on nüüd põhiõiguste hartast saanud õiguslikult siduv dokument, äh, kolm institutsiooni, parlament, komisjon ja nõukogu Äh, on samuti asunud äh, tööle selle kallal, et nad suudaksid äh, reageerida inimõiguste küsimustele fokusseeritumalt ja lisaks inimõiguste, põhiõiguste amet, mis siis peaks tegelema konkreetsemate uuringute liikmesriigid sees ja lisaks sellele siis Strasbourgi Euroopa Nõukogu lisaks sellele nüüd detailsemalt rääkides on meil terve rida konkreetseid poliitikaid vastu võetud, näiteks äh, romide osas Euroopa Liidu siseriiklike integratsioonistrateegiate suunisdokument, äh, selles osas on tõesti väga palju saavutatud. ja see lisaks sellele äh, uuringud siis ka marginaliseeritud vähemuste või põlisrahvaste osas. Euroopa Liidu inimkaubitsemise vastase koordinaatori ametikoha loomine, tegelema ka selliste teemadega nagu kaasaegne orjandus ja nii edasi ja lisaks sellele veel ka püüdlused ühtse andmekaitse suunas kõikides nendes valdkondades me näeme seda, et eraisiku õigused on vägagi Euroopa päevakorras. nii palju siis kiirest ülevaatest sellest, mis on positiivset Euroopa tasandil. aga nagu ma ütlesin, meil on paigas struktuurid ja seadusandlus, aga üsna tihti äh, ei äh, eh, realiseeru nad tegelikkuses nii, nagu on ette nähtud eh, neljasaja viiekümne miljoni inimese jaoks, kes elavad, elavad Euroopa Liidus. ja ma tooksin siin äh, mõned äh, näited, kus, mis äh, puudutavad siis tänast teemat, sealhulgas ka välismõõdet sellel aastal käivitas meie äh, põhiõiguste amet uuringu, kus umbes äh, sada üheksakümmend kaheksa tuhat äh, vastajat oli Euroopa seksuaalvähemuste kogukondadest. keskendusime siis nende konkreetsele olukorrale kahekümne kaheksas liikmesriigis ja umbes kaks kolmandikku, umbes kuuskümmend kuus protsenti üle terve Euroopa Liidu ütlesid äh, meile, et äh, nad äh, ei tunne ennast avalikus ruumis hästi, hoides teineteisel käest ja see tegelikult näitab seda, kui suure hirmu all elab see grupp. ja kui me kombineerime selle veel ühe uuringu tulemusega, nimelt see, et peaaegu veerand vastanutest olid sattunud vägivaldse rünnaku ohvriks viimase aasta jooksul, siis me näeme, et see, et see hirm on põhjendatud. ja kui me nende käest küsisime, et kuidas nad sellele reageerisid, sellele rünnakule, nad vastasid mitte midagi, nad ei pöördunud politsei poole, sellepärast et nad ei arvanud, et politsei neid kuidagi kaitseks, midagi ette võtaks ja põhjuseid oli veel teisigi. nii et ilmselgelt näeme me siin probleemi. praegu Euroopa Liidu tasandil seksuaalvähemuste esindajaid eh, kaitseb ainult diskrimineerimise vastane seadusandlus tööhõive valdkonnas aga mitte laiemates sotsiaalvaldkondades, nii nagu näiteks äh, rassipõhise või etnilise kuuluvuse põhise diskrimineerimisega, aga juulis kaks tuhat kolmteist võttis nõukogu vastu suunised äh, kõiki äh, seksuaalvähemustesse kuuluvate inimeste inimõiguste edendamise ja toetamise osas Euroopa Liidu välispoliitikas ja siin me näeme tõesti suurt lõhet selles, mida me räägime teistele ja kuidas me kohapeal oleme selle valdkonna reguleerinud nii et võib-olla esimene samm oleks see, et me peaksime võtma vastu horisontaalse diskrimineerimise vastase direktiivi, kus laieneks kaitse ka seksuaalvähemuste esindajatele, aga ka puuetega inimestele ja teistele öö, valdkondadele ja mindaks siis kaugemale lihtsalt kitsast tööhõive valdkonnast. ja veel, me näeme, seda, et Euroopas on sattunud surve alla põhilised põhiseaduslikud printsiibid, näiteks nagu öö, äh, kohtute sõltumatus, ombudsmani sõltumatus, äh, äh, võrdsusega tegelevate institutsioonide sõltumatus ja me näeme seda, et teatud valdkondades peaaegu juba on öö, Äh, näiteks vihakuritegude osas äh, meil käib veel karistamatus, kui tegemist on vihakuritegudega vähemuste vastu, seksuaalvähemuste või etniliste vähemuste vastu. ja samas on see üks nendest küsimustest, äh, millele me ikka ja jälle surume üsna karmikäeliselt oma välistegevuses. lubage nüüd aga tulla kolmanda valdkonna juurde, millega me tegeleme ja siin on ilmselge, Eh, seos välispoliitika, nimelt asüüli, eh, pagulas- ja piiripoliitika, sellepärast et eh, see konkreetselt puudutab kolmandate riikide kodanikke, nende riikide kodanikke, kellega me oleme astunud dialoogi ja siin, nagu te teate, sajad tuhanded inimesed on hukkunud viimastel aastatel Vahemerel äh, Äh, kui nende põgenemispaadid on sattunud õnnetustesse, tuhanded inimesi äh, on kaubitsetud Euroopasse ja, ja tuhanded äh, koduabilised või põllumajanduses töötavad inimesed lei-, on tulnud kolmandatest riikidest Euroopasse ja, ja elavad tegelikult orjapidamise ohvritena peaaegu et Äh, jah, selle teemaga on tegeletud, seadusandlust on vastu võetud palju selles küsimuses, aga veel nii mõndagi on teha. solidaarsuse tase Euroopa liikmesriikide seas, äh, pagulasküsimustes on äh, siiski väga piiratud, toon ühe näite ainult. võib-olla te teate seda, et Ühendriigid on ümber asustanud äh, rohkem pagulasi, äh, kes on saabunud Maltale kui Euroopa Liidu liikmesriigid äh, kokku, nii et ameeriklased on teinud ära Malta abistamiseks rohkem kui ülejäänud Euroopa Liidu liikmesriigid. nii et siin me näeme selgelt paranemisruumi ja ma tahaksin võib-olla lõpetuseks siis keskenduda konkreetsetele sammudele tuleviku jaoks ja siin ma pean silmas äh, seda suurt rolli, mida mängite teie siseriiklike parlamentide saadikutena ja Euroopa Parlamendi saadikutena inimõiguste ja põhiõiguste küsimuste pildis hoidmisel ja teie roll on suur äh, selles, et need teemad oleksid pidevalt igapäevase töö osa. parlamendid mängivad väga olulist rolli Euroopa sea-, äh, teisese seadusandluse ülevõtmisel nad peavad tagama seda, et siseriiklik seadusandlus, kui see võetakse üle siseriiklikusse seadusandlusesse, keskenduks ka põhiõiguste küsimusele, nii et äh, see lisajärelevalve rahvusparlamentide poolt äh, oleks väga oluline. ma tahaksin mainida ka seda, et äh, Euroopa Liidu arhite-, keerulise arhitektuuri tõhusus oleks suurem siis, kui kakskümmend kaheksa siseriiklikku parlamentaarset inimõiguste komisjoni omavahel regulaarselt kokku tuleksid, selleks et äh, kogemusi vahetada. ja kui ma räägin inimõiguste komisjonidest, äh, siis ei peaks see olema ainult need komisjonid, kes tegelevad välisasjadega, vaid need komisjonid, kes tegelevad põhiõiguste olukorraga ka liidu siseselt. ma tean, et te saite eelmise aasta detsembris Küprosel kokku äh, ja ma loodan, et mõned selle kohtumise soovitused on ka realiseerumas. kolmandaks on väga oluline tagada koordineeritus siseriiklikul tasandil kõikide äh, võtmetegusajate vahel, kes siis keskenduvad äh, põhiõiguste edendamisele ja kaitsele ja siin jällegi siseriiklikud parlamendid on kõige paremas positsioonis tagamaks avatud elujõulist suhtlemist parlamentide Äh, siseriiklike inimõiguste institutsioonide võrd-, äh, võrdsuse äh, ees võitlevate kogude ja vabakondade vahel ja ma tahaksin siin teha ühe kõrvalmärkuse. mulle tekitab tõsiselt muret vabakondade nõrgestumine tänases Euroopas finantskriisi järelmina meie vabakonnad tõesti kannatavad praegu tõsiste rahaliste raskuste käes, raha ei ole sisse tulemas ja toetust üldse ka mitterahalist toetust on, on vähe. ja siin Euroopa Liit ja teised liikmesriigid peavad tagama selle, et et lisaks nendele välismaistele inimõiguste organisatsioonidele, keda me kolmandates riikides väga jõuliselt oleme toetanud, ei unustaks me ära enda koduseid sisemaiseid eh, organisatsioone ja lõpetuseks ma tahaksin rõhutada seda, et on oluline andmekogumine ja kõrgema kvaliteediga andmete kogumine selleks, et me saaksime edasi arendada tõenditel põhinevat inimõiguste poliitikat et me saaksime minna sügavuti, et me oleksime täpsemad oma poliitikas ja oma sekkumistes ja siin muidugi Põhiõiguste Amet on alati valmis äh, teid aitama. niisiis suur tänu ja ootan põnevusega äh, edasisi arutelusid. aitäh, härra Sharum, väga huvitava ettekande eest ja ka ettepaneku eest et siseriiklikul tasandil inimõiguste komisjonid võiksid omavahel kokku saada ja eks me parlamendis peame vaatama, kuidas ka oma panuse anda. siin kojas meil ei ole nii-öelda poliitilist enamust, mis määrab, kes inimõigustega tegelevad. me oleme üks osa välisasjade komisjonist, me töötame koos, püüame mõjutada neid ja ka libekomisjoni liikmeid näiteks Stockholmi programmi raames, aga endiselt me ei ole veel äh, nii-öelda täieõiguslik komisjon, aga võib-olla äh, kunagi oleme ka meie täieõiguslik komisjon. ja äh, tänase koosoleku valguses on väga hea, et erinevad tasandid tõesti saavad kokku ja arutavad omavahel asju, aga nüüd ütlen tere tulemast nõukogu äh, põhiõiguste, kodanikuvabaduste ja vaba, isikute vaba liikumise töörühma eh, juhataja proua Mila Šiuta. meil on võimalus esmakordselt kohtuda ja palun, sõna on teil. aitäh, proua koosoleku juhataja, mul on väga hea meel ja au eh, olla täna siin ja lühidalt eh, teile tutvustada Frempi koostööd, tegemist on siis ähm, põhiõiguste, kodanikuõiguste, isikute vaba liikumise töörühmaga nõukogus, tegemist on väga nii-öelda värske, alles uue töörühmaga. Rempi eelkäijaks oli ad hoc töörühm, mille põhieesmärk ja ülesanne oli pidada läbirääkimisi määruse alusel, mille alusel siis loodi põhiõiguste amet ehk põhiõiguste amet on nii-öelda meie beebi, kelle äh, kes meile on, on väga südamelähedane, siis see ad hoc töörühm muudeti alaliseks töörühmaks tegelema nende teemadega, mis on seotud põhiõiguste ametiga, aga tegeleme palju laiemate teemade ringiga samuti. Ehm, hiljuti on põhiliseks teemaks olnud e-, Euroopa Liidu liitumine e, inimõiguste konventsiooniga seega tegemist on teemaga, millele me oleme äh, väga palju aega pühendanud ja selle kõrvalt äh, muule äh, teemale te,, muudele teemadele ei olnud aega väga palju tähelepanu pöörata. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juunis nõukogu järeldused põhiõiguste kohta, õigusriigi põhimõtete kohta ning põhiõiguste harta ellurakendamise kohta võeti nõukogus vastu ja nõukogu ütles, et, et põhiõiguste kaitse on äärmiselt oluline Euroopa Liidu aluspõhimõte ning inimõiguste konventsiooniga liitumine on midagi sellist, mis parandab Euroopa Liidus inimõiguste poliitika siseste ja väliste aspektide sidususe parandamist ning eh, pöörasime tähelepanu erinevatele eh, põhiõiguste aspektidele, milleks on eh, vihakuritegude, ksenofoobia, äärmusliku ksenofoobia, antisemitismi ja homofoobia vastane võitlus. Leedu eesistumise ajal keskendub Fremp neljale põhiteemale, esimeseks on äh, olemasolevate Euroopa Liidu instrumentide parandamine eh, vihakuritegude vastases võitluses. eesistujal on kavas eh, vähemalt alustada arutelusid eh, sellel, selles suunas, et mida on Euroopa Liidus võimalik ära teha selleks, et paremini võidelda vihakuritegude vastu. ja siin me jätkame selle töö põhjal, mis sai alguse Iiri eesistumise ajal, nimelt et meil on põhiõigused vaja paremini eh, rakendada Euroopa Liidus, eh, edendada paremini põhiõiguste eh, alast kultuuri vaadata, et millised on need õigusaktid, mis meil on olemas, kas neid ellu rakendatakse, kui ei rakendata, siis töötada sellel suunal, et olemasolevad seadused ellu rakendada kõigepealt meil on kavas äh, koguda andmeid, mille alusel äh, läbirääkimisi ja arutelusid pidada. Iiri eesistumise ajal palus Fremp äh, abi Põhiõiguste Ametilt, me palusime Põhiõiguste Ametil analüüsida seda valdkonda just äh, vihakuritegude ohvrite seisukohalt. tahtsime teada saada, äh, milliseid kogem-, millised on vihakuritegude ohvrite kogemused, mida on võimalik teha selleks, et neid paremini kaitsta, kas meil on vaja täiendavaid õigusakte juurde või, või, või mida on vaja teha? Leedu eesistumise ajal paluti liikmesriikidel edastada meile teavet ka raamotsuse kohta, mis puudutab eh, teatud eh, rassismi ja eh, ksenofoobia vastast võitlust karistusõiguslike meetmetega. nimelt nõukogu palus liikmesriikidelt teavet nende kogemuste kohta õigusalase koostöö osas antud valdkonnas. liikmesriikidelt paluti teavet ning esimene suurem üritus on äh, iga-aastane konverents, äh, mille korraldavad üheskoos eesistuja Põhiõiguste Amet. Äh, konverentsi nimi on Veakuritegude vastane võitlus. kaheteistkümnendal, kolmeteistkümnendal novembril leiab see konverents aset Vilniuses, nii et ma teen natukene reklaami muidugi, kindlasti Põhiõiguste Amet kannab seda rolli, et vastavad konverentsi reklaamida ja korraldada koos meiega. põhimõtteliselt sel konverentsil äh, arutatakse vihakuritegudega seonduvat, äh, kõike seda, kuidas on Euroopa Liidus võimalik paremini töötada selleks, et võidelda sellise kuriteoliigi vastu, nii palju siis vihavastase, vihakuritegude vastasest võitlusest. teine teema, millega Fremp tegeleb, on põhiõiguste ameti väline hindamine. üks asi on selge, et Fremp, Fremp ei ole mitte see, kes ameti tulemuslikkust tegevust hindab, vaid tegemist on nii-öelda välise hindamisega. põhiõiguste amet on teatud põhimõtted välja töötanud selles osas, kuidas nende tegevust oleks võimalik parandada, milliseid seadusandlikke muudatusi on vaja ja meie nõukogus äh, kavandame nõukogu järelduste kokkupanemist, kus me väljendame nõukogu seisukohti selle kohta, et mida on vaja teha selleks, et põhiõiguste amet muutuks tõhusamaks, mõjusamaks. loomulikult on komisjon see, kellel on õigus äh, siis algatada äh, kas äh, kehtiva seadusandluse muutmist või uue seadusandluse väljapakkumist. Äh, järgmiseks äh, Euroopa Liidu kodanike õigused, FREMP, meie töörühm töötab nõukogu järelduste projekti kallal, mis puudutab komisjoni aruannet kodakondsuse kohta ja siin me vaatame läbi komisjoni ettepanekud selle kohta, kuidas oleks võimalik kodanike õigusi paremini kaitsta. meil on kavas eh, justiits- ja siseasjade nõukogus detsembris need järeldused vastu võtta ning eh, siis eh, Euroopa kodanike aasta lõppüritusel Vilniuses samuti need järeldused välja tuua. loomulikult tegeleb FREMP äh, edasi küsimusega, et Euroopa Liit ühineks ÜRO inimõiguste äh, konventsiooniga. esialgu ei ole ametlikku ettepanekut äh, komisjon veel esitanud, tegemist on nii-öelda mitteametliku aruteluga. vaadates nüüd tänast teemat, sisemine väline sidusus, siis kolmeteistkümnendal septembris, septembril FREMPis me arutasime äh, inimõiguste ja demokraatia võrgustiku küsimust, nende poolt välja töötatud dokumenti, millele on alla kirjutanud nelikümmend kaheksa vabaühendust. tegemist on dokumendiga, avaldusega, mille raames kodanikuühiskond pöörab tähelepanu sellele, kuidas Euroopa Liidu institutsioonid tegelevad inimõiguste küsimustega ning selles avalduses äh, sisalduvad konkreetsed ettepanekud selle kohta, kuidas Euroopa Liidus oleks võimalik selles valdkonnas tegevust parandada. Ähm, avalduses tullakse välja ka konkreetsete ettepanekutega Frempile. Äh, Frempis me oleme analüüsinud seda dokumenti ning ähm, leppisime kokku, et arutame seda küsimust meie novembrikuisel koosolekul selleks, et arutada just nimelt inimõiguste alase tegevuse sisest ja välist sidusust ja kohale on kutsutatud äh, härra mm, Avrinidis ja ka äh, õiguste ameti esindajad äh, ja teised ehk meie oma töörühmas vaatame, kuidas on võimalik leida siin uuenduslikke võimalusi, kuidas tööd parandada ja kuidas saavutada suuremat sidusust sisemiste ja väliste poliitikate vahel ja veel üks aspekt, mida ma tahaksin välja tuua selleks, et äh, siduda praeguseid arutelusid äh, hommikupoolsete aruteludega, kus äh, esines Euroopa Nõukogu esindaja, kes ütles, et tuleb vältida töö dubleerimist ning tuleks kasutada olemasolevaid indikaatoreid ja mehhanisme olukordades, kus on vaja hinnata inimõiguste alase tegevuse tulemuslikkust. septembrikuisel koosolekul Frempis arutasime lühidalt koostöö küsimust komisjoni ja Sepeši vahel, Euroopa Nõukogu Sepeši vahel, selleks, et valmistada ette niinimetatud justiitsalane tulemustabel. Fremp üldiselt toetas mõtet jätkata koostööd komisjoni ja Sabeši vahel, aga samas me märkisime seda, et nõukogus tuleks põhjalikumalt arutada seda, kuidas need andmed, mida Euroopa Nõukogu kogub, kuidas neid oleks parem ära kasutada Euroopa Liidu institutsioonides lähtuvalt Euroopa Liidu vajadustest. olen juba kümme minutit siin rääkinud ja kindlasti peagi äh, tuletatakse mulle meelde, et minu kõneaeg on lõppenud, seetõttu kokkuvõtteks tahaksin öelda seda, et eh, nõukogus sellealase tegevuse jätkamine on väga oluline. nagu te teate, meil on roteeruv eh, eesistumisaeg eh, ja põhimõtteliselt see töö, millega me oleme alustanud ehk vihakuritegude vastane võitlus, et see tegevus jätkub järgmise eesistumise ajal, Kreeka eesistumise ajal ja tuleb äh, kindlasti tähele, suuremat tähelepanu pöörata ähm, endiselt ka sidususe küsimusele ja vaadates nüüd Mortenile otsa, võin öelda, et üldiselt olen põhiõiguste ameti tegevusega rahul, aga loomulikult alal, äh, alati on võimalik seda veelgi parandada, seetõttu igasugused ideed, kuidas äh, tööd parandada, on alati teretulnud. aitäh, proua Milašiutega, minul on väga hea meel kuulda, et teil toimuvad samuti sellist avatud Äh, koosolekut, kuhu kutsuti erinevad osapooled selleks, et äh, saavutada paremat sidusust. aga nüüd on mul kolm sõnasoovijat äh, liikmesriikide parlamentide poolt. nii et need, kes sõna saavad, palun tutvustage ennast kõigepealt ja kõigepealt saab sõna kolleeg Rumeenias, proua Rosalia. Vă mulțumesc, Biro Rosalia, mă numesc, vă mulțumesc, doamna președinte. Suur tänu, proua esinaine ja see on meie jaoks tõesti oluline võimalus äh, siin äh, kokku saada. ja tähtis on, et me vahetaksime parimaid äh, praktikaid teiste riikide kolleegidega. Rumeenia alustas äh, demokraatia ülesehitamist äh, kakskümmend kolm aastat tagasi ja loomulikult me tahame seda kõike teha sidusalt. meil on aga endiselt äh, suuri väljakutseid inimõiguste valdkonnas, näiteks mis puudutab teatud seadusandlusprojektide väljatöötamist. teeme tihedalt koostööd kodanikuühiskonnaga, saavutamaks edusamme näiteks võrdõiguslikkuse valdkonnas. väga oluline on äh, ruu-, luua strateegiale raamistik ja panna paika tegevusplaanid. tahaksin äh, viidata ka sellele, et tegevusplaanid peaksid inimõiguste osas olema riigispetsiifilised Need tegevusplaanid peaksid äh, sisaldama konkreetseid sätteid äh, pädevuste ja hindamiste kohta. ma usun, et äh, mentaliteedi muutus võtab aega ja meil on vaja toetada selliseid muudatusi kõikide kodanike nimel Euroopa Liidus tahtsin teha ettepaneku, mida mainis ka juba Põhiõiguste Ameti direktor, ehk meil tuleks luua parlamentides inimõigustega tegelevate spetsialistide võrgustik. oluline oleks vahetada parimaid praktikaid ja häid näiteid. niimoodi oleks meil võimalik kiiremini edasi liikuda inimõiguste ja põhiõiguste tagamisel. see oli ka minu ettepanek ja ma usun, et sarnased kokkusaamised võivad olla väga kasulikud, et me saaksime sellise võrgustiku luua nii riiklikul kui ka Euroopa Liidu tasandil, aitäh! suur tänu! ja järgmisena Horvaatia kolleeg proua Olic. Zahvaljujem se gospođa e, predsjedavajuća. E, s obzirom na izlaganja dvoje govornika koji su istaknuli... Tänan. Ma kuulasin tähelepanelikult eelmisi kõnelejaid ja nad mõlemad juhtisid tähelepanu, et erinevad ametid ja institutsioonid on keskendunud äh, vihakuritegude vastasele võitlusele vastavate suuniste väljapakkumisele. ma usun, et see on tõepoolest suurepärane algatus. riikliku parlamendi liikmena võin ma öelda, et ka meie omalt poolt äh, püüame tagada karistusseadustike muutmist selliseks, et need sisaldaks sanktsioone vihakuritegude puhul. samas meil tuleks tähelepanu pöörata ka viha õhutavatele kõnedele, mis äh, eelnevad vihakuritegudele. Horvaatias on juba olemas õigusakt, mis osaliselt tegeleb selle probleemiga, aga me peaksime sellele probleemile lähenema horisontaalselt üle kogu Euroopa Liidu võitlemaks diskrimineerimise vastu. mis puudutab ebaseaduslike sisserändajate kohtlemist ja inimkaubitsemise vastast võitlust, siis äh, minu arvates tuleks tugevdada koostööd kolmandate riikidega samuti tuleks tugevdada solidaarsust liikmesriikide vahel. me peaksime leidma hea tasakaalu välispiiride kaitse vahel ja Malta, Itaalia kolleegid kindlasti teavad, millest me räägime. ühesõnaga, need solidaarsusmeetmed on väga olulised, kaitsmaks Euroopa Liidu välispiire, aga samas äh, peab äh, olema tagatud äh, ebaseaduslike sisserändajate korralik kohtlemine. ma loodan, et Euroopa Liit ja riiklikud parlamendid teevad kõik oma võimuses, tagamaks, et äh, et Euroopa Liit äh, teeb äh, veel viimased sammud liitumaks Euroopa Nõukogu inimõiguste konventsiooniga. mulle tundub, et see konventsioon on üks olulisemaid rahvusvahelisi vahendeid ja ainult seda rakendades saame me tagada inimõiguste kaitse. suur tänu mis äh, puudutab teie viimast äh, punkti, siis äh, Euroopa Parlament on võtnud vastu resolutsiooni kiirendamaks liitumisprotsessi. eelmisel aastal meil olid ka väga elavad arutelud, mõnedes liikmesriikides olid need küll just nimelt vastupidised arutelud, aga igal juhul me oleme praegu õigel teel ja me tugevdame oma koostööd äh, näiteks äh, Frontexiga, Piirikontrolliametiga. ja nüüd järgmisena saab äh, sõna Euroopa Parlamendi kolleeg härra Tavares. tänan. ma arvan, et see on suurepärane võimalus äh, rääkimaks inimõigustega seotud teemadest nii Euroopa Liidu siseselt kui ka Euroopa Liidu väliselt. oluline oleks siinkohal viidata lepingutele. artiklis üks on äh, kirjas, millised riigid otsustasid liidu luua, artiklis kaks äh, räägitakse samastest äh, väärtustest, inimõigustest, põhiõigustest, ähm, võrdsusest me kõik teame, mis need äh, põhilised väärtused on. ja edasi artikkel kolm, seal on juttu Euroopa Liidu eesmärkidest, esimeses lõigus öeldakse, et põhieesmärgiks on nende väärtuste edendamine. seal ei täpsustata, kas see tegevus peaks toimuma siseselt või väliselt aga need väärtused on olulisemad kui Schengen või siseturg. meie põhieesmärk on edendada põhiõigusi, õigusriiklust, ähm, demokraatiat liikmesriikides. see on Euroopa Liidu tegevuse äh, kese. seega õiguslik alus on meil lepingus äh, selgelt olemas, aga me peame sellelt edasi minema, peame seda laiendama, peame välja töötama vahendid ja loomulikult selleks kõigeks on meil vaja dialoogi riiklike parlamentidega ja teiste institutsioonidega. kolleeg Kinga Kallo oma kahe tuhande üheksanda aasta raportis toob äh, välja soovituse et nõukogu töörühm ja parlamendi kodanikuvabaduste komisjon peaksid äh, regulaarselt äh, kohtuma. me peaksime selgelt näitama üles omapoolset äh, soovi seda teha. meil peaks olema pidev omavaheline koostöö ja kontakt. edasi, meil peaks olema piisavalt vahendeid tagamaks, et õigusriiklust äh, liikmesriikides ja Euroopa Liidus ei õõnesta majanduskriis. ajalugu on meile näidanud, et majandus- ja sotsiaalkriisid toovad äh, tihti kaasa põhiõiguste ja õigusriikluse kriisi ja kui see toimuks, siis see oleks äh, ääretult negatiivse mõjuga Euroopa Liidule ja tekitaks palju probleeme välja on pakutud äh, teatud äh, mittepoliitiliste äh, asutuste loomine, tegelemaks selle valdkonna probleemidega. loomulikult Põhiõiguste Amet mängib siin väga olulist rolli, aga teatud valdkonnad jäävad tema tegevusalast välja meie Euroopa Parlamendis äh, usume, et äh, lähimuspõhimõtet tõlgendatakse praegu ka liiga kitsalt. peame kaasama ka andmekaitseametkonnad, äh, justiitsasutused edasi, meil oleks vaja kindlasti asutust, mis äh, kontrolliks äh, Kopenhaageni kriteeriumite täitmist liikmesriikide poolt ka pärast seda, kui liikmesriigid on liitunud. me teame, kuivõrd äh, palju probleeme on äh, teatud riikides seoses poliitiliselt motiveeritud äh, mõrvadega palju survet avaldatakse sõnavabadusele, ajakirjandusvabadusele, me peame koos äh, reageerima, sellepärast et muidu satub õigusriik tõesti ohtu. suur tänu, härra Tavares ja suur tänu, et te meile meelde tuletasite, et enne suvevaheasime just vastu teie raporti ja et äh, meil oleks vaja sellist äh, komisjoni, mis äh, asuks kohe tegutsema, kui mõnes liikmesriigis olukord halveneb, et me lihtsalt ei vaataks kõrvalt. edasi, härra Sulturovs Kreekas soovis veel sõna juba hommikupoole, aga nüüd ta on lahkunud ja järgmisena siis härra Kasak Bulgaariast, palun Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, наистина... Suur tänu. Kallid kolleegid, ma tahaksin teid tänada selle eest, et te olete korraldanud tänase parlamentide vahelise kohtumise Euroopa Parlamendi inimõiguste allkomisjoni raames ja väga hea meel on siin näha rahvusparlamentide esindajaid. minu meelest see teema ja inimõiguste poliitika ja põhiõiguste küsimus on kindlasti üks nendest teemadest, mis on päevakajaline olnud Euroopa projekti algusaastatest peale, nii nagu kolleegid ütlesid, on see olnud aluseks e-, Strasbourgi Euroopa Nõukogu loomisele, sellele järgnes Euroopa Liidu loomine alguses äh, loodi Euroopa äh, Liit küll majandusliiduna, kuid äh, algusest peale on inimõiguste ja põhivabaduste kaitse olnud üks Euroopa Liidu põhiprintsiipidest ja see on raiutud meie aluslepingutes ka kivisse. Euroopa Liit on käinud ära pika tee kujunedes liiduks, kes kaitseb äh, vaba majanduse põhimõtet, vaba liikumise põhimõtet kapitali, inimeste ja teenuste jaoks, kuid samas oleme me alati kaitsenud äh, neid suuri printsiipe ja väärtuseid, mis on äh, olnud aastasadade jooksul tegelikult Euroopa alustalaks. sellepärast, et me ei tohiks unustada, et Euroopa on demokraatia häll ja selles mõttes me peame kindlasti tundma suurt äh, rõõmu selle üle, mida tõi endaga kaasa Lissaboni lepingu rakendumine, nimelt et on nimetatud ametisse inimõiguste erisaadik, äh, et on äh, loodud põhiõiguste amet, lühidalt me peame olema rahul kõikide nende arengutega, mida me oleme näinud. Euroopa asub kindlalt kursil ja on jätkuvalt äh, koht, kus äh, kaitstakse vaba majandust, kuid äh, tehakse seda paralleelselt inimõigusi kaitstes. ei tohi aga unustada seda, et need probleemid, mis meie ees täna on Euroopa Liidu ja liikmesriikidena, on väga suured. Need probleemid ei ole sugugi vähenenud, vastupidi. nimelt me peame keskenduma sellele, et meie poliitikaid hakataks koordineeritama, koordineerima, et liikmesriigid veaksid neid poliitikaid ühiselt. kõik, mis on rakendatud seni inimõiguste kaitseks, määrab ära selle, kuidas suhtub meisse ülejäänud maailm, see määrab ära selle, milline on meie positsioon inimõiguste osas ja et kui palju meie seisukohtadega ka arvestatakse. ja mulle tundub, et sellest vaatevinklist need koordineerimisüritused äh, on kulda väärt selleks, et äh, kõik Euroopa Liidu institutsioonid võiksid rääkida ühisel häälel ja olla ühtsed ülejäänud maailma kontekstis mis nüüd seda nii Euroopa Liidu piiridest väljaspool kui ka seespool ähm, ja neid jõupingutusi tuleb kindlasti jätkata. ma arvan, et äh, täna on ähm, meie jaoks üks suurimaid probleeme ja eriti teatud ähm, piiririikides see, et kuidas tulla toime tänaste suurte kriisidega, need riigid, kes asuvad geograafiliselt lähemal, näiteks Süüriale, Kreeka, Bulgaaria äh,, Äh, haavatavus eeldavad seda, et me kujundaksime välja ühtse Euroopa poliitika selleks, et pagulasi aidata, selleks, et pagulaste vooluga äh, toime tulla, me peame pagulastele tagama inimväärilised tingimused, neil peab olema võimalus varju saada, et äh, neil on õigus saada söönuks ja elada rahumeelselt Euroopa ju kahe tuhande esimese aasta viiekümne viiendas direktiivis on väga selged äh, eesmärgid pannud paika ja nendest sätetest tuleb kinni pidada ja loomulikult on ülioluline ühtse Euroopa poliitika väljakujundamine. ja veel üks probleem, millega väga paljud Euroopa Liidu liikmesriigid on täna silmitsi, on äh, mustlasküsimus, äh, romi kogukonnad ma arvan, et selles küsimuses me peame ka üles näitama teineteise suhtes solidaarsust, tegemist on ühtse probleemiga, probleemiga, mis ületab äh, riigipiire. täna on erisused väga suured, erisusi loomulikult tekitavad poliitilises diskursuses äh, valimised, äh, mis on kohe ukse ees ja üsna tihti me valimiste kontekstis unustame ühe printsiibi, mida me muidu kogu aeg igal pool kiidame, nimelt inimõiguste võrdsus. Euroopa Põhiõiguste Amet, Euroopa institutsioonid peavad pidama ametlikke suhteid kõikvõimalike institutsioonidega selleks, et inimõiguste olukord ei halveneks. suur tänu! nüüd Malta kolleegid, härra Put-, proua Putiki suur tänu äh,, proua esimees. mul on väga hea meel osaleda tänasel kohtumisel, kus on koos väga paljude erinevate riikide esindajad ja me räägime probleemist, mida äh, tunnetatakse erinevates riikides erinevalt ja kõik räägivad muidugi oma vaatevinklist ja kõike seda arvestades, mida ma täna kuulsin, tahaksin ma keskenduda kolmele punktile. kõigepealt me peame tegema koostööd. inimõigused ja inimõiguste rikkumised, eriti seoses rändega, ei ole mitte ainult mõne üksiku riigi probleem, see on Euroopa Liidu kui terviku probleem ja minu meelest äh, ei tekita probleemi sugugi mitte inimesed kultuuride segu, see, kuidas kultuurid omavahel kokku sobivad, erinevad kogukonnad, äh, nende kogemused on riigiti väga erinevad. loomulikult me peame tegema koostööd, võrgustusest on juba räägitud, peame tegema väga tõsist koostööd äh, vabaühendustega, kes on tõesti olnud väga aktiivsed ja, ja kellel on otsesidemed inimestega, kes kannatavad. aga üks asi, millele me ei ole keskendunud, aga peaksime seda tegema, on see, et me peame äh, rohkem olema kontaktis nende inimestega, kes on pidanud oma riikidest lahkuma väga mõjuvatel põhjustel ja me näeme nendes peaasjalikult probleemi ja unustame teinekord ära selle, et need inimesed võiksid olla selle probleemi lahenduseks Nad teavad väga hästi, millised on nende koduriikide probleemid ja nad aitavad meil mõista, mida peaks nendes riikides parandama selleks, et nad ei lahkuks. see ei ole mingisugune soovunelm. me ju tahame seda, et kõik see, mis me täna ütleme, oleks ka tõsiselt võetav ja sellepärast tuleb äh, pingutada selles äh, suunas. loomulikult väärtustest ja solidaarsustest on täna kuulda olnud palju. aga ma olen veendunud, et me võime kõik teha koostööd, iga väike samm on samm edasi. mina olen Malta parlamendis uustulnuk ja esimene samm, mis ma seal tegin, oli see, et ma esitasin ühe seaduseelnõu seksuaalvähemuste õiguste kaitseks. Need väiksed muudatused toovad endaga kaasa aga palju suuremad muudatused, mul on hea meel, et täna on siin räägitud Maltast, et on räägitud Itaaliast, et on räägitud Kreekast, aga ma kordan, see ei ole ainult meie probleem, vaid kõikide probleem. kui me seda ühtse probleemina ei näe, see probleem ainult paisub ja paisub. suur tänu! suur tänu! ja nüüd äh, saab sõna proua Farrugia Maltalt. mina olen Marleen Farrugia ka Malta parlamendi liige. ma olen nõus äh, sellega, mida ütles äh, minu kolleeg aga ma tahaksin kõikidele meelde tuletada, et Malta, eh, olles niivõrd väike riik eh, ja väheste ressurssidega riik, eh, kus elanikkonna tihedus on väga kõrge, on riik, millel on erivajadused ja kui me väljendame oma erivajadusi, mis on tungivad, siis me alati rõhutame seda, et me oleme valmis inimesed, kes abi vajavad, vastu võtma ja neid aitama, aga me oleme ka öelnud seda, et sellist massi me ei suuda vastu võtta enam. ja tõesti on väga kahetsusväärne, et ameeriklased on pidanud meid rohkem aitama kui teised selleks, et seda koormat natukenegi vähendada ja survet vähendada kujutage endale ette, mis mulje see jätab teistele mandritele, mis mulje see jätab, kui nad näevad, et mõnda liikmesriiki aitab Euroopa Liidust väljaspool olev riik rohkem kui tema enda partnerriigid ma arvan, et see ei jäta just Euroopa Liidust äh, meie mandrist väl-, mandrilt väljaspool head muljet see ei jäta muljet, et äh, me kõik aitame teineteist ja räägime ühel meelel. ja on ilmselge, et äh, Euroopa põhiväärtusi tema enda liikmed ei täida. nii et ma rõhutan, meie oleme jätkuvalt valmis äh, inimesi nii palju kui võimalik oma saartel vastu võtma, aga meil on selleks vaja teiste riikide ja rahvaste abi. me teame, et teistel riikidel on ka probleeme immigratsiooniga aga loomulikult meie võtame oma kohustuse kanda, aga me ei suuda seda koormat kanda üksinda. ma tahaksin teile kõigile meelde tuletada, et need ebaseaduslikud sisserändajad, pagulased on põgenenud väga halbadest oludest oma koduriikides ja selle olukorra on seal riikides tekitanud äh, terve rida erinevaid arenguid äh, inimesi on mitmeti taga kiusatud ja, ja teinekord on nende probleemide taga Euroopa Liidu liikmesriigid olnud, nii et me peame enda käest ausalt küsima, et kas me tee-, anname endast ikkagi parima, kas me teeme kõik äh, selleks, et neid Aafrika riike aidata, kust väga paljud pagulased Euroopasse jõuavad. kas me anname endast parima või äh, oleme natukene liiga rahulolevad, äh, arvates, et meie rahalisest abist piisab, piisab ja et äh, ülejäänud aja võime istuda käed rüpes. me teame ju samas, et see raha üsna tihti ei jõua nende inimesteni, keda sellel on kõige rohkem vaja. ma tahan kindlasti toetada neid riike, kes on sarnaste ebaseadusliku immigratsiooniprobleemidega kursis aga me peame ütlema ka seda, et lõppem-, pikemas perspektiivis tuleb äh, probleemi juured välja juurida ja me peame leidma sellise viisi, mis toob kõige tõhusamaid lahendusi. et äh, rahu oleks tagatud, väärikus oleks tagatud, et me saaksime nendele inimestele pakkuda väärikaid tingimusi. et me saaksime aidata neid riike, kes, kes praegu elavad tõesti väga halvasti. suur tänu, ütleb proua esimees Euroopa Parlamendis oli veel enne suvevaheaega üks arutelu jällegi, kus me rääkisime sellest, et kuidas teha kõikide liikmesriikide jaoks siduvaks äh, see, et nad peavad rohkem pagulasi võtma vastu, äh, kes jõuavad Maltale, Kreekasse, Itaaliasse, Prantsusmaale või Hispaaniasse. ja kahjuks äh, koja enamus ei toetanud seda mõtet, et me läheksime vabatahtlik kest meetmetest siduvate meetmeteni. nii et me peame asjaga veel tegelema. meie komisjon on äh, väliskomisjoni allkomisjon ja meil on olnud väga palju kuulamisi selle kohta, kuidas äh, saada kontaktid Maagrebi riikidega sest nendel on tegelikult sarnane olukord, sest et, et nende riikidesse jõuab pagulasi sõjapiirkondadest, Iraagist või Somaali poolsaarelt või äh, Sahara alusest Aafrikast äh, ja nemad on ka raskustes ja peavad üsna tihti piirid kinni panema. Need on riigid ka, kus asüülimenetlust üldse ei ole, nii et mis nendest inimestest saab, kes on siiski üle piiri saanud? nii et äh, ma kavatsen jätkata sellist ähm, arutelu nii oma allakomisjonis kui ka väliskomisjonis ja kindlasti äh, kodanike vabaduste komisjon teeb sedasama. loomulikult meie äh, kodanikud ei taha näha seda, et tuhanded inimesed hukkuvad meie välispiiridel igal aastal. me peame mingisuguse poliitilise lahenduse leidma tundub, et kõnelejate äh, nimekiri siseriiklikest parlamentidest on ammendatud. kui kellelgi on veel soovi sõna saada, siis andke teada. rahvasaadikute seast ka siin kojas ei ole sõnasoovijaid, siis nüüd lubage anda sõna äh, inimõiguste vabaühenduste esindajale proua Milašute juba viitas sellele võrgustikule kes peaks siis olema nõuandjaks nõukogule selles osas, et kuidas paremini oma tööd teha, mul on väga hea meel, et te olete siin täna, nii et Amnesty Internationali esindaja saab esimese sõna. aitäh, proua Lohpiiler, härra Lopes Aguilar võimaluse eest täna seda olulist arutelu pidada. mina olen härra Baker, Amnesty International direktor. esindan, nii nagu öeldud, ka inimõiguste ja demokraatia võrgustikku, millele proua Milešiuta juba viitas. keskendume eeskätt välissuhetele aga hiljuti oleme rohkem tähelepanu pööranud ka sisemise välimise sidususe küsimusele. paljud vabaühendused ja ka teie enda äh, vaba põhiõiguste amet on dokumenteerinud äh, hulgaliselt arvukaid näiteid selle kohta, kus inimõigusi on rikutud Euroopa Liidus. Äh, välissuhetes on Euroopa Liit veel kaugel sellest, mille on välja kuulutanud proua Ashton Euroopa Komisjon on alustanud harta ellurakendamisega, aga selle täieliku potentsiaali ärakasutamine võtab veel aega. kõnelejal palutakse pisut rahulikumalt rääkida, et sõnum kohale jõuaks. aitäh teile selle eest. aitäh. komisjon on strateegia harta ellurakendamiseks, aga see tuleb äh, veel lõplikult välja arendada ja ellu rakendada. rikkumismenetlused liikmesriikide vastu on võimalikud. komisjon siiski ei taha alustada selliseid rikkumismenetlusi inimõiguste rikkumise alusel. tihtipeale need muudatused, eh, mis, eh, mida liikmesriigid teevad, on lihtsalt kosmeetilised, et vältida rikkumismenetlust ja eh, põhiõiguste amet äh, on, on samuti välja toonud see, selle, et, et alati ei peeta inimõiguste hartast kinni. Äh, me oleme läbi vaadanud ka inimõiguste poliitika ja seadusandluse, siin on arutatud olukorda Ungaris ja mujalgi, aga kõik äh, nii-öelda on väga tundlike poliitika suhtes ja ka Euroopa Parlament tuli hiljuti välja raport raportiga, neljakümne ühe leheküljelise raportiga, kus ei mainita mitte ühtegi riiki, konkreetset näidet. ja ka e, e, nõukogu e, reaktsioon on olnud väga lünklik. Nendepoolse reaktsiooni kohta ei ole midagi öeldud. siiski juunikuus, mis on väga positiivne, tuli välja nõukogu, tuli nõukogu välja järeldusega vajaduse kohta tulla toime inimõiguste rikkumisega, aga ehm, möödunud nädalal härra Barroso Euroopa Liidu olukorra kõnes ei pakkunud välja sisulisi lahendusi välja toodud probleemidele. selles kontekstis on meie arvates veelgi olulisem see, et Euroopa Parlament koos liikmesriikide parlamentidega jätkuvalt aktiivselt edendaksid eh, vajadust eh, sidusa inimõiguste poliitika järele ja eh, rõhutaks vajadust tulla välja äh, konkreetsete sammudega, see on oluline nõue, nii et palun parlamendid, toetage meid, Euroopa Liidul on juba töövahendeid selleks, et Euroopa Liidus inimõigusi kaitsta. tuleb välja töötada dokument, raamistik suhete kohta ja ka vastav tegevuskava, mis tooks välja kõikide liikmesriikide, Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi vastutusala selle kohta, kuidas see raamistik ellu rakendada see sisaldaks äh, töökava koos vajalike töövahenditega ja, ja me oleme täiesti kindlad, et see on äh, miinimum, mida meil vaja on, vähemaga ei saa leppida. Äh, raamstrateegias on välja toodud väga olulisi aspekte, millega saab kohe alustada. Fremp peaks andma ambitsioonika mandaadi, saama ambitsioonika mandaadi tegutsemiseks ja ka Euroopa Parlamendi raporti soovitused tuleb ellu rakendada. kutsume teid üles eh, tihedamale koostööle eh, Euroopa Nõukogu ja libe vahel ja ka vabaühendustega. Eh, me hammustame vaid harva, luban teile. aga näiteks novembrikuisel koosolekul ei ole, koosolekule meid ei ole kutsutud, ma, mul on hea meel, et nüüd see kutse tuli komisjon äh, peaks kasutama ära kõik võimalused, algatamaks rikkumismenetlused, kui on Euroopa Liidu õigusi ja seadusi rikutud ning äh, tuleb äh, võtta tarvitusele meetmed selleks, et, et lahendada kõik probleemid, mis on seotud inimõiguste rikkumisega. meil on vaja uut teatist artikkel seitsme osas ning strateegiat selleks, et tõhusalt harta ellu rakendada, mis võimaldaks äh, artikkel kahe ellurakendamist tõesti selle üle ka kontrolli teostada. Euroopa Parlament peaks esitama konkreetsed soovitused liikmesriikidele inimõiguste vallas ja kontrollima, kas soovitused on ellu rakendatud ja lõpetuseks kutsume kõiki üles andma inimõiguste, põhiõiguste ametile selge mandaadi tegelemaks kõikides Euroopa Liidu valdkondades inimõiguste rikkumisega vastavalt artiklile kaks ja seitse tegemist ei ole mitte väikese ülesandega, aga tehtava ülesandega. vahendid on olemas, nüüd meil on vaja visiooni ja soovi, valmisolekut. Euroopa Liit on suurepäraselt eh, saavutanud eh, inimõiguste strateegia välissuhetes ja aeg on äh, kätte jõudnud luua ka äh, sisemine strateegia toimimiseks Euroopa Liidu sees. suur tänu! aitäh, härra Baker! Te pöördusite nii meie poole, parlamendi poole kui Frempi poole. Äh, samas kuna veeretame kõigepealt süü proua Milašutele, siis anname ka temale kõigepealt sõna vastuseks. aitäh kriitika eest, aitäh eh, ettepanekute eest, loomulikult olen eh, kuulnud eh, seda juba varem. kahekümne esimese novembri üritus on esimene samm selles suunas, kus me hakkame üldse mõtlema, kuidas meetodeid välja töötada see on esimene samm selles suunas, et Fremp muutuks avatumaks ja ma usun, et Fremp järk-järguliselt muutub ka avatumaks, ma ei saa lubada, et me hakkame kohe kutsuma oma koosolekutele kodan-, vabaühenduste esindajaid. võtan teadmiseks teie märkused ja kindlasti annan teie soovid edasi ähm, kolleegidele Frempis. Frempis me leiame, et me peaksime töötama välja tõhusa koostöövormi väliste tegijatega, muuhulgas ka vabaühendustega. seega kindlasti koostöö vabaühendustega on midagi, mille peale me mõtleme. ma usun, et te muidugi ei ole selle vastustega rahul, aga selline on hetkeolukord aitäh, aitäh selle eest, et tulite täna siia ja olite valmis aruteludes osalema, te peate vist nüüd Vilniusesse tagasi minema. aga kuulsime Euroopa Liidu inimõiguste institutsioonide võrgustiku küsimusest eh, meie hommikupoolsel koosoleku osal, võib-olla me võiksime seda teemat nüüd natukene edasi arendada. jah, aitäh. vabaduse, turvalisuse ja õiguse väline mõõde on kaugeleulatuv, keerukas loomulikult ma ei jõua täna siin kõigest rääkida, seetõttu keskendun viiele olulisele valdkonnale. kõigepealt kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta strateegiline raamistik ja tegevuskava on, ei ole täiuslik, kõikehõlmav, keskendub teatud valdkondadele, nii nagu ka kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta aruanne, mis on isegi eh, nii-öelda kitsam, keskendudes vaid inimkaubitsemisele eh, Euroopa Liidul võiks olla laiahaardelisem strateegia, mis ei e, hõlmaks e, ainult neid aspekte, mis on välja toodud, vaid ka e, muid olulisi inimõiguste alaseid teemasid. ma loodan, et strateegia hõlmab ka selgeid eesmärke, tähtaegasid, vastutuse jagunemist, nii nagu näiteks Rumeenia esindaja mainis, selles osas, kus Euroopa Liidu pingutusi on võimalik mõõta selleks, et tagada läbipaistvus ja aruandluskohustus Euroopa Liidus. teiseks, kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste jaoks on väga oluliseks ülesandeks eh, luua mitmepoolne, kahepoolne koostöö rahvusvahelisel areenil selleks, et eh, tagada maksimaalne sünergia ja tegelikult ka koha peal mõju omada. inimõiguste küsimusi tuleb võtta väga tõsiselt ning arukas inimõiguste põhine äh, lähenemine arengule eh, aitaks kindlasti kaasa olukorra paranemisele üle kogu maailma. Euroopa Liidul oleks eh, mõju, kui ta arukalt oma võimalust ära kasutaks. ning eh, mhm, inimõiguste lähenemist tuleb kasutada ka arengupoliitikas. ma usun, et inimõiguste strateegia raames tuleb suurt tähelepanu pöörata eelnevale planeerimisele ja analüüsile, kuna see nõuab nii vastutust kui aruandluskohustust selleks, et oleks võimalik leida just need tegevused, millele tuleb keskenduda, et oleks inimõigusi võimalik kaitsta. mitte keegi ei suuda kõike ära teha, seetõttu tuleb valida, millele keskenduda ja vastutustundlikult siis need otsused langetada. ma usun, et Euroopa Liidul tekib äh, õige alust strateeg-, alus strateegilisele raamistikule, aga ma olen kindel, et meil on võimalik veel selgemini ja suunatumalt oma prioriteedid paika panna. neljandaks, varem ma siin mainisin juba seda, et meil ei ole e, paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides sellist sõltumatut inimõiguste instituuti või asutust, e, kes seisaks inimõiguste kaitse eest ma usun, et äh, riikide inimõiguste instituudid saaksid väga palju aidata kaasa sellele, et just see sisemine inimõiguste poliitika, poliitika oleks arendatud liikmesriikides Euroopa Liidus, suureneks võimekus, koolitusvõimed, võimalused. nii et äh, meil on äh, riiklike inimõiguste instituutide võrgustik olemas ja koordineerijaks on siis äh, Taani Inimõiguste Instituudi esindaja, minu kolleeg eh, juhatas seda võrgustikku mitmed aastad ja sellesse võrgustikku kuuluvad Aafrikast, Aasiast, Vaikse eh, ookeani piirkonnast, eh, Ameerika kontinendilt inimõiguste instituudid, kes just kohtadel suudavad väga palju ära teha selleks, et nõuda inimõiguste tagamist äh, oma riikide valitsustelt oma riikides. samas endiselt on vaja äh, luua paljudes riikides äh, sõltumatud inimõiguste institutsioonid. mõningates riikides on instituudid olemas, aga nad ei ole täielikult sõltumatud. paljuski sõltuvad nad ressursside saamisest ja see määrab ära, mida nad saavad teha, mida nad ei saa teha viiendaks, nii nagu korduvalt mainitud, usun, et meil tuleks liikuda selles suunas, et keegi sõltumatult vaataks Euroopa Liidu seadusandluse läbi. siin juba mainiti, et seda võiks teha põhiõiguste amet, nii et ma usun, et tegemist on väärt mõttega, mida tasub edasi arendada ja mis puudutab nüüd soovitusi lisaks sellele, mida ma juba varem andsin, siis kutsun teid kõiki üles tõsiselt kaaluma eh, seda, et kahe tuhande üheteistkümnenda, kahe, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta strateegiline raamistik ja tegevuskava võiks olla selline konkreetsem, et eh, oleksid konkreetsed prioriteedid välja toodud ja tegevused ning eh, tähelepanu tuleks pöörata riiklike inimõiguste instituutide tugevdamisele mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka mujal Aafrikas, Aasias, Vaikse ookeani piirkonnas ja Ameerika mandritel. täiesti sõltumatute inimõiguste instituutide mainimine võiks olla Euroopa Liidu inimõiguste, põhiõiguste poliitikate välis-sisepoliitika nurgakiviks nendes riikides, kus eh, need instituudid toimu-, toimivad hästi, saavad nad anda oma panuse ka selleks, et tagada vabadus, turvalisus ja õigus. aitäh teile väga üksikasjalike soovituste eest ja nüüd saab sõna härra Tšipp, meie inimõiguste komisjoni asepresident, kes teeb tihedat koostööd inimõiguste instituutidega eh, idanaabruspoliitika raames, palun. Thank you, madam, madam chair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 ma usun, et äh, väga huvitav on kuulda, kuidas vabaühenduse esindaja näeb meie tööd Euroopa Liidus. Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vaheline suhe mängib seal aga eriti olulist rolli ma üritasin meie allkomisjonis pöörata tähelepanu ka sellele, millist rolli mängivad riiklikud organisatsioonid ja ametkonnad, et mida nad võiksid teha partnerluses naaberriikidega. ma tahaksin siinkohal kirjeldada ühte näidet ehk siis koostööd meie naaberriikide ombudsmanidega tegemist on äh, algatusega, millele pani aluse Poola ombudsman koostöös oma prantsuse kolleegiga. ja me ei soovinud mitte ainult näidata, mida tuleks muuta partnerlussuhetes oma idapoolsete riikidega, vaid me soovisime näidata, kuidas äh, näiteks Poola kogu poliitilist muutusprotsessi läbi tehes äh, käsitles inimõiguste teemasid. me üritasime mitte korraldada ainult äh, kohtumisi, vaid äh, tõsiseid äh, arvamuste vahetusi, pöörates äh, tähelepanu konkreetsete küsimuste lahendamisele. näiteks äh, naiste olukord Poola vanglates. lisaks käsitlesime tööõiguse muutmist eesmärgiga leida parem tasakaal. tegelesime diskrimineerimise vastase võitlusega töökohal, aga ka mujal. tõime välja näited selle kohta, kuidas me toetasime lapsi ja noori. arvamuste vahetus oli väga elav liikmesriikide esindajad ja partnerriigid äh, tõid välja sarnased probleemid oma riikides ja siis oligi arvamuste vahetus väga viljakas. loomulikult äh, kõigil ei olnud võimalus sellel arvamuste vahetusel osaleda ja seetõttu kõik ei ole saanud ka oma arvamust selle partnerluse kohta välja öelda, sellegipoolest oleme arvamusel, et äh, riiklikud organisatsioonid, mis tegelevad inimõigustega, omavad väga palju teavet. on loomulikult äh, häid ja halbu näiteid, häid ja halbu kogemusi, aga peaksime püüdlema selle poole, et parimal võimalikul teel jõuda eesmärgini. meie eesmärgiks peaks olema pakkuma tuge muutumisprotsessi läbi tegevatele riikidele. tihtipeale on olukord selline, et probleemid tekivad rakendamisel ja ka Euroopa Liitu suhtutakse reserveeritult, kuna arvatakse, et Euroopa Liit üritab teatud lahendusi peale suruda. see ei ole aga eesmärk. me peaksime palju rohkem äh, pöörama tähelepanu sellele, kuidas oleks võimalik inimõigused äh, ühildada kultuuriliste õigustega. oma allkomisjonis äh, üritasime tähelepanu pöörata ka teemale, mis on hetkel aktuaalne. täpsemalt ettevõtete sotsiaalne vastutus selle teemaga tegelevad kõik liikmesriigid äh, ja ka ÜRO. sellega on tegelikult minevikus ja sellega tuleb tegeleda tulevikus. loomulikult riigiti on olukord väga erinev. Skandinaavias ollakse juba väga kaugele jõudnud selle teemaga ja me peaksime nendega ka vastavaid kogemusi vahetama. tegemist on igal juhul valdkonnaga mis äh, ei huvita mitte ainult meie Euroopa äh, partnereid, äh, vaid ka kolmandaid riike, näiteks hiljuti me käisime proua Komesiga Pakistanis, käsitlesime seal lapstööjõu teemat. paljudes riikides on lapstööjõu kasutamine suureks probleemiks, lapsi kasutatakse ära, kuritarvitatakse ja siis lõpuks äh, laste toodetud kaubad äh, eksporditakse Euroopa Liitu. siinkohal äh, tuleb mainida ka Bangladeshi teemat, kus töötingimused on täiesti skandaalsed ja kus leidis ka aset kohutav tragöödia. me peaksime jõudma inimõigustes rääkides teatud ühisele mõistmise tasemele. ettevõtted peaksid võtma sotsiaalset vastutust kandma, pöörates eriti palju tähelepanu just laste õigustele ja naiste õigustele. ma olen äh, kindel, et me peaksime just selles valdkonnas tegema omavahel tihedat koostööd. suur tänu, härra Grisip nüüd ma annan äh, jällegi äh, sõna Martinile, palun. Thank you very much, madam chair uh,. Yes uh,, I don't think there were any. suur tänu, esinejana. otseseid küsimusi mul ei olnud, aga ma tahaksin äh, vastata ähm, siiski mõningatele märkustele Rumeenia kolleeg äh, rääkis riiklikest inimõiguste strateegiatest ja sellest, kuidas ähm, toetada nende strateegiate väljatöötamist ja rakendamist ja liikmesriikide vahelist suhtlust. tahaksin siinkohal äh, mainida ühte näidet, mis on praegu käimas. see puudutab äh, romade teemalist deklaratsiooni komisjoni teatis aastast kaks tuhat üksteist äh, romade strateegia kohta et ähm, on äh, selline, mille osas paluti ka põhiõiguste ametipoolset abi liikmesriikide strateegiate väljatöötamisel. me arutasime, milliseid indikaatoreid, elemente oleks võimalik kasutada liikmesriikide tasanditel, et äh, lõpuks äh, saavutada teatud positiivne mõju äh, roomade kogukonna hüvanguks praegu on tööd veel käimas, üksteist liikmesriiki on kaasatud, ka teie koduriik Rumeenia. see kogemus on meile näidanud, millist rolli on võimalik mängida Euroopa Komisjonil ja põhiõiguste ametil, aitamaks kaasa roomade paremale integreerimisele Euroopa Liidus kui ma külastan liikmesriike, käies kõigepealt äh, ühes, kohtudes ministritega, näiteks haridusministriga, ja kui nad räägivad äh, probleemidega, millega nad äh, silmitsi on, siis ma küsin, et kas te ei ole rääkinud oma kolleegidega teistest riikidest, kus on täpselt samad väljakutsed ja siis nad ütlevad ei. endiselt sellist koostööd laialdaselt ei ole, meie loomulikult äh, üritame seda koostööd oma piiratud vahendite raames äh, edendada, et äh, tulla paremini toime põhiõiguse teemaliste väljakutsedega, mis meil on. edasi Horvaatia esindaja mainis ähm, koostööd erinevate institutsioonide vahel, te mainisite ka Euroopa Nõukogu ja siinkohal ma tahaksin öelda, et äh, viimastel aastatel on äh, Euroopa Liidu ja sealhulgas äh, Põhiõiguste Agentuuri vaheline suhtlus tihenenud ja suhtlus Euroopa Nõukoguga on tihenenud. loomulikult, kui Põhiõiguste Amet loodi, siis Euroopa Nõukogu kartis, et me tungime nii-öelda nende mängumaale, aga tähtis on, et me väldiksime töö äh, kattumist või topelttöö äh, tegemist. ma sellest murest muidugi eriti aru ei saa, sellepärast et äh, teha on niivõrd palju. nii et juba varajases faasis me otsustasime, et äh, me peaksime teineteist täiendama. põhiõiguste amet Viinis ja Euroopa Nõukogu Strasbourgis, et me ei peaks tegutsema teineteisest kaugel eraldi, vaid et me peaks tegema tihedalt äh, koostööd. ja toon teile ühe näite hiljutise koostöö kohta Euroopa Nõukogu võttis veidi enam kui aasta tagasi vastu Istanbuli konventsiooni, mis käsitleb võitlust naistevastase vägivalla vastu. see on väga oluline konventsioon, mille liikmesriigid peaksid ratifitseerima. hetkel me viime lõpule suurimat äh, uurimust, mis Euroopa Liidus üldse on sel teemal tehtud, me oleme intervjueerinud neljakümmet tuhandet naist kahekümne kaheksas liikmesriigis, me oleme rääkinud seal nende vastasest vägivallast, äh, jälitamisest, äh, lapsepõlvekogemustest ja nii edasi. see on esimene võrdlev uuring, äh, mida sellisel tasemel on Euroopa Liidus tehtud. on olnud riiklikke uuringeid, uuringuid, aga Euroopa Liidu tasandil ei ole kunagi midagi sellist läbi viidud ja me loodame, et see uuring ka aitab Euroopa Nõukogul äh, paremini nõuda riikide poolset äh, ratifitseerimist siis on ka Euroopa Nõukogul äh, võimalik kasutada paremini ära kõiki neid andmeid, mida me kogusime kaheksakümne kahe, vabandust, kahekümne kaheksa liikmesriigi kohta. ja veel üks näide. ametitevaheline suhtlus. me teeme näiteks äh, koostööd äh, Stockholmi äh, nakkuste kontrolliametiga. võib tekkida küsimus, et miks me just nendega koostööd äh, teeme, aga asi on selles, et äh, ebaseaduslikel sisserändajatel ja ka vähemusrühmadel nagu romadel on tihtipeale piiratud juurdepääs, võib-olla üldse juurdepääsu tervishoiuteenustele ja seetõttu ongi äh, nakkuste kontroll äh, oluline teema. Neil peab olema juurdepääs tervishoiuteenustele, sellepärast et muidu hakkavad äh, haigused meil ühiskonnas äh, levima. ja Kopenhaageni amet on ka aru saanud, et nende tööga on seotud äh, mitmed inimõiguste teemad. loomulikult me teeme koostööd Frontexi, EASO-ga, Europoliga ning teiste justiits- ja siseasjade ametitega. me just hiljuti lõime töörühma Europoli, CEPOL-i ja Eurojustiga, samuti kaasasime prokurörid tegelemaks vihakuritegudega. nüüd äh, selline ametitevaheline kõrgendatud koostöö ka näitab, kuivõrd oluline antud teema hetkel on. viimase kümne kuni viie aasta jooksul on juba olnud võimalik äh, täheldada sellist arengut, et äh, inim- ja põhiõigustega tegelevad äh, asutused ja institutsioonid teevad omavahel järjest tihedamat koostööd. võiksin öelda palju enamat, aga lõpetan siinkohal. suur tänu, härra Keerum. jõuamegi nüüd äh, oma koosoleku lõpule. kas keegi jäi tähelepanuta, kes sõna soovis? ei? siis ma tahaksin lõpetuseks öelda kõigile suur tänu siia tulemast me kuulsime palju huvitavaid ideid selle kohta, mida me võiksime teha enamat, mida me võiksime teha teisiti. Euroopa Liidu äh, inimõiguste pakett äh, ja strateegia ja samuti Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja, need olid meie põhiteemad täna me tahtsime teile lähemalt tutvustada Euroopa Liidu tegevusplaani. loodetavasti te viite need teadmised kõik äh, endaga koju kaasa ja liidate oma tööpüüdlused meie poolt äh, tehtuga ja suunate poliitikate tegemise protsessi nii Frempis kui ka Krohomis nõukogu töögruppides. ja loodetavasti saab meil ka tulevikus olema viljakaid kohtumisi poliitikute vahel Euroopa Parlamendist ja riiklikest parlamentidest. järgmisel aastal küll on meil ees valimised, nagu te teate aga ehk järgnevatel aastatel võtame teiega jällegi ühendust. härra Lopes Aguilar, palun. suur tänu, proua Lohpiiler, suur tänu äh, ka Põhiõiguste Ameti äh, direktorile ja nõukogu esindajale. me kõik äh, kuulsime kuivõrd olulised äh, teemad siin äh, kaalul on, kuulasime ära kõik äh, sõnasoovijad ja lõpetuseks tuleks tõdeda, et inimõiguste klausel on tulnud selleks, et jääda mõjutamaks otsuseid, mida me võtame vastu nii sise- kui välispoliitiliselt ja Stockholmi programm mis äh, pidi paika panema meie ees põhiliselt seisvad äh, väljakutsed, äh, on samuti jõustunud. ja kui me nüüd vaatame Lissaboni lepingu artiklite sõnastust, siis need peavad tõesti midagi tähendama, need peavad midagi kindlaks määrama ja mitte ainult Euroopa Liidu tasandil, vaid ka riiklikel tasanditel. seetõttu meil ongi algatatud see parlamentidevahelise koostöö tsükkel, hõlmamaks meid ja hõlmamaks teid, sest et me peame ju rakendama põhiõiguste strateegiat. me peame koos välja töötama seadusandlust, mis mõjutab äh, põhiõigusi, ükskõik kas me räägime varjupaigast, Euroopa Liidu välispiiridest äh, või äh, karistusseadustikest, mida töötatakse parasjagu välja. esimest korda võtame ka sel teemal sõna. samuti on väga oluline justiitskoostöö. see tähendab seda, et äh, me peame ehitama üles õigusliku äh, kultuuri, mis põhineb jagatud äh, väärtustel. meil on vaja sellist õiguskultuuri, kus domineeriksid Euroopa väärtused. ja ka kolmandate osapooltega suheldes me peame lähtuma nendest põhiväärtustest ja ükskõik, mis äh, lepinguid me ka ei sõlmiks kolmandate riikidega, ükskõik, kas need on poliitilised, diplomaatilised, majanduslikud või kaubanduslikud lepingud, äh, oluline on, et kõik need äh, sisaldaksid inimõiguste klauslit ja kui meie muresid seoses inimõigustega ei võeta arvesse, siis neid lepinguid ei tuleks ka sõlmida ega rakendada me peaksime inimõiguste klauslit äh, kõikidel poliitilistel tasanditel rakendama. nii et Euroopa Liidu poliitika on äh, pühendunud äh, inimõigustele kõikides poliitika etappides. ja kui me räägime kõige tundlikumate teemade osas läbi hetkel siin Euroopa Parlamendis kui me räägime teemadest, mis mõjutavad meie usaldusväärsust, siis meil tuleb tähelepanu pöörata kõikidele asjasse puutuvatele osapooltele tegemist on jätkuva avatud protsessiga, mis ei jõua mitte kunagi lõpule. see tähendab äh, seda, et me ei saa inimõigusi äh, käsitleda iseenesestmõistetavana ei Euroopa Liidus ega ka väljaspool Euroopa Liitu. me ei saa piirduda sellega, et me oleme demokraatlikud riigid, et need inimõigused on seadustes tagatud ja ongi kõik. me ei saa lähtuda sellest, et äh, põhiseaduslikud äh, demokraatiad automaatselt äh, rakendavad inimõigusi. mured selles valdkonnas säilivad alati me peaksime alati toonitama, kuivõrd me peame kinni oma standarditest, peame rõhutama, et me oleme pühendunud äh, koostööle inimõiguste valdkonnas ja me peaksime kindlasti koostööd tegema Euroopa Parlamendi ja riiklike parlamentide vahel tagamaks, et need küsimused on tähtsal kohal meie igapäevastes töödes. seetõttu me oleme kutsunud siia ka vabaühenduste esindajad, kodanikuühiskonna esindajad ja me oleme saanud nendelt väga põhjalikku infot äh, tehtud äh, töö kohta. samuti esitas põhjaliku ülevaate oma tööst äh, Põhiõiguste Ameti direktor, nii et suur tänu teile esimeses aruteluvoorus osalemast ja tere tulemast ka peagi teise vooru, mis äh, algab äh, seitseteist null null või siis äh, kuna esinejad on juba saalis, siis me pausi ei teegi, me tervitame siin Jean-Pierre Cassarinot, kes esindab Euroopa Ülikooli Instituudi Firenzes. samuti me tervitame proua Marina Schrammi. ühesõnaga tervitame proua Marina Schrammi, kes ähm, esindab rahvusvahelist äh, rändeorganisatsiooni. tere tulemast siia ja samuti tervitame proua Helen Subjus äh, Davidi, kes äh, esindab äh, Euroopa põgenike ja eksiilis elavate isikute nõukogu